Ukraina õigusele, seadustel ei ole neil võimalik äh, temaga kohtuda, tahtsin teile lihtsalt sellest teada anda. suur tänu teile selle informatsiooni eest, selle kurva teate eest, mis näitab, kui ränk on olukord Ukrainas ja kui tähtis on, et me midagi ette võtaksime, ka Euroopa Parlament midagi ette võtaks ja resolutsiooni vastuvõtmine on kohe kindlasti väga tähtis nüüd läheme päevakorra juurde. kõigepealt proua Taini raport, hääletame kohe ja nimeliselt ning hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. angenommen. vastu võetud. järgmiseks proua raportöör soovib sõna saada, palun, proua Tain. lugupeetud kolleegid, kokku on lepitud kõikide fraktsioonidega ja ma taotlen sellepärast, et me lükkaksime lõpphääletuse õigusliku resolutsiooni projekti üle sellepärast, et Kreeka uue eesistujariigina pöördus üllatuslikult minu poole ja soovib esimese eesistujana üleüldse arvestada meie lepinguga, meie resolutsiooniga, siin räägitakse sellest, et äh, kohtunikud